Uh, dear friends, uh, ladies and head sõbrad, daamid ja härrad, lubage, ma tutvustan lühidalt eh, seda, et ma ei plaaninud alustada pool kolm. ma eelistan, et paus oleks natukene pikem isegi kui ma ise Itaaliast või Hispaaniast pärit ei ole. ja mul on väga hea meel, et mõned teie hulgast on kohale jõudnud, suur tänu selle eest, sest lähme nüüd äh, voliniku äh, kohtumise juurde, ta on täna siin juba teist korda, esimene kord oli kuulamise ajal. meie siin komisjonis tunneme ennast vastutavana antud teemade eest, mis puudutab digitaalühendust või ja ka digitaalset ühisturgu peame oluliseks. seega, kui te saaksite lähtuda nüüd meie komisjoni perspektiivist, siis arvamute vahetus digitaalmajanduse ja ühiskonna volinikuga küberjulgeoleku paketi ja isikustamata andmete vaba liikumise teemal, mis on osaks sellest struktureeritud dialoogist, see kõik on meie jaoks väga-väga tähtis. lisaks on see ka meie parlamendi ja komisjoni töökavas aastal kaks tuhat seitseteist, eriti mis puudutab elektroonilist suhtlust Euroopas, siia alla käib ka see antud ettepanek, me oleme praegu selle teemaga poole peal ja rõhutaksin seda, et ITRE kiitis heaks raporti Euroopa e-suhtluse teemal alles eelmisel nädalal ja läbirääkimised nõukoguga peaksid lähiajal algama. seega. me oleme valmis kolmepoolseteks läbirääkimisteks antud teemal. nüüd tahaksime käsitleda peamiselt kü-, küberjulgeoleku paketti ja isikustamata andmete vaba liikumise teemat. tunneme, et vastutame ka nende eest, jagades vastutust teisel juhul IMCO komisjoniga loomulikult, sellepärast et see puudutab ka meie tarbijaid. proua volinik, palun, teil on nüüd avakõneks sõna suur tänu, härra esimees, härra Puusek. lugupeetud parlamendiliikmed, kõigepealt äh, tänan mind kutsumast sellele dialoogile. minu jaoks on äärmiselt tähtis tööstada koos teiega selleks, et äh, digitaalne ühisturg võiks muutuda igapäevaseks tõsiasjaks meie kodanike jaoks. see on tähtis, aga see on ka tänuväärne töö näh-, kuna ITRE komisjon liigub kiires tempos digiteemadega edasi, te teate sama hästi kui mina, et ühtne digiturg sündis konkreetses kontekstis, see on üks Junckeri komisjoni kümnest prioriteedist, nüüd on meil laual kakskümmend neli ettepanekut, millest kuus on juba lõpule viidud, nii et kaheksateist on veel jäänud, mille osas me peame koos tegema ühiselt tööd selleks, et töö lõpule viia järgmise aasta lõpuks ja ideaalvariandis isegi varem. kõik need priori-, need äh, priori-, need on prioriteedid ka kolme presidendi jaoks muuseas. ja selles kontekstis tahaksin juhtida teie tähelepanu ka kolmele üritusele. kõigepealt äh, tippkohtumine, mis toimus kümme päeva tagasi Tallinnas meie jaoks oli see pöördeline hetk, sest poliitiline sõnum oli, sellelt kohtumiselt ta oli väga selge ja kindlameelne. meie majandus, meie töökohad, meie kodanikud vajavad ühtset digiturgu ja seda viivitamatult. see sõnum tuleb nüüd ametlikult kinnistada ka järgmise nädala ülemkogul ning äh, ning seejärel ka kahekümne neljandal oktoobril erakorralisel telekommunikatsioonide nõukogul. ma arvan, et me peaksime kasutama ära seda hoogu selleks, et koos edasi liikuda. räägiksin nüüd lähemalt komisjoni ettepanekutest. kõigepealt küberturvalisus. see on üks meie hiljutisemaid ettepanekuid. Te teate väga hästi, aastast kaks tuhat kolmteist on Euroopa Liidul küberjulgeoleku strateegia. kuid äh, küberrünnakute arv, keerukus ja ulatus ning mõju ühiskonnale ja majandusele äh, on aja jooksul tõusnud ja see on murettekitav tempo. meie poolt pakutud meetmete eesmärgiks on aidata meie kodanikke, meie ettevõtteid meie institutsioone küberrünnakute ja hübriidohtude vastu. meie ettepanekus on mitu võtmeaspekti, kõigepealt määrus, mis äh, uuendab äh, NSA mandaati. see annab talle suutlikkuse tuleviku väljakutsetega hakkama saada amet peab olema tugevam ja tõhusam selleks, et, et ka direktiivi ellurakendamist toetada. see on kavas mais kaks tuhat kuusteist, oli kavas juba mais kaks tuhat kuusteist. teiseks, tehnoloogia, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate sertifitseerimine. selleks, et tooted ja teenused Euroopas ja eriti asjade internet oleks vastavuses küberjulgeoleku nõuetega. kolmandaks, koordineerimine suurte küberintsidentide korral, mis puudutab mitmeid liikmesriike, see on minu jaoks ähm, äärmiselt oluline. paketis on ka vastav soovitus ja lisaks meil on ette nähtud ka teatis selle kohta, kuidas liikmesriikides direktiiv tõhusalt ellu rakendatakse. ja lõpuks me oleme ka Euroopa küberjulgeoleku võrgustiku kallal töötanud, sest on tähtis Euroopa Liidu tehnoloogilist suutlikkust küberjulgeoleku alal tõsta. Nende meetmete eesmärgiks on kaasata kõik osapooled selles võitluses ja mul on väga hea meel, et ma saan teiega koos töötada selle nimel, et need ettepanekud võiksid äh, väga peatselt äh, õigusaktideks saada. nüüd edasi, andmete vaba liikumine, nagu te ka ütlesite, härra esimees. minu jaoks on väga oluline komisjoni vastutus jälgida seda, et kaubad, isikud, teenused ja kapitalid võiksid vabalt liikuda Euroopa Liidus. läbi selle meetme liikmesriigid me ei saa enam sundida säil-, ettevõt-, ettevõtetel säilitama andmeid oma territooriumil, välja arvatud äh, selgete, selgete põhjustega, kui tegemist on avaliku korrakaitsega. me peame mõtlema, et sellele, et mitte, et tõsta tõhusust, mitte kasvatada ettevõtete ko-, halduskoormust, me ei saa endale lubada IT-ressursside dubleerimist ning me peame mõtlema dematerialiseeritud IT-tehnoloogiale. meil on vaja rangeid reegleid, kuidas kaitsta isikuandmeid. määruses on juba ette nähtud isikuandmete liikumine liidus ja meie ettepaneku eesmärgiks on sama andmete liikumine tagada ka mitte isiklike andmete puhul. et meie ettepanek on väga lihtne. võtta vastu põhimõtted, mille kohaselt and-, mitteisikustatud vaba, andmed võiksid vabalt liikuda ning need andmed peaksid olema kättesaadavad ametivõimudele ja seejärel liikmesriikide ametiasutused kannavad hoolt ülejäänu eest, kuid selle ettepaneku sisu ei saa realiseerida ilma liikmesriikide poolse ja vahelise koostööta ja seepärast me soovime, et loodaks ühtsed kontaktpunktid igas liikmesriigis selleks, et tagada eba, selle, selleks, et lõpetataks ähm, lokaliseerimiskohustused ja, ja rakendataks määrus täielikult ellu. andmete vaba liikumine peab olema tagatud läbi IT-süsteemide, näiteks kui ettevõte tahab oma tarnijat vahetada. ettepanek tagab, et teenusepakkujad võtavad vastu oma tegevust korraldavad eeskirjad kolmas teema on siis B2B ja pärast, pärast B2C-d räägime nüüd järjest rohkem B2B-st. ühtne digiturg ei piirdu kõige sellega, seepärast äh, peatselt esitan eb-, ebaausate kaubandustavade vastu minevad ettepanekud. kui ettevõtted müüvad oma tooteid ja teenuseid platvormidel see puudut- ja see puudutab ka nende platvormide operaatoreid. see algatus saab olema väga oluline selleks, et luua õiglased konkurentsitingimused, toetada meie VKE-sid ja võimaldada elujõulise e-kaubanduse sektori arenemist Euroopas. neljaks, elektrooniline side Euroopas. tulen nüüd selle teema juurde, mille osas ITRE komisjon on mänginud ja mängib ka edasi väga olulist rolli esiteks tahaksin avaldada tunnustust raportöörile proua Pilar del Castillole tema raporti projekt, projekti vastuvõtmise eest ja, ja toimus ka tema elus üks rõõmus sündmus. investeeringud äh, kiiretesse võrkudesse toimuvad ainult siis, kui meil on ettenähtav raamistik, mis äh, meelitab investoreid. mul on väga hea meel, et te võtsite vastu äh, Äh, sagedusala peamised äh, ettepanekud, eriti mis puudutab koordineeritud ajakava, mis puudutab äh, sagedusala jaotusi ja kahekümne viie aasta harmoneerimistähtaega. see on väga oluline mobiilside jaoks ning loomulikult ma tean, et siin on ka läbivaatamisklausel, mille te võtsite vastu ning eesseisvatel kõnelustel jälgin tähelepanelikult seda tähtaega, sest et see on äärmiselt oluline investeeringute ettenähtavuse kontekstis ning samuti investeeringute jaoks on tähtis ka see, et investorid võiksid ette näha, kas võrk on reguleeritud või mitte. seega mul on väga hea meel, et teie komisjon oli vastu sellele, et kõik operaatorid äh, pea, et mis kehtis operaatoritele, mis puudutas kohustust võrkudele ligipääsu osas, ehk siis äh, sümmeetrilised kohustused. komisjon oli ka innovaatiline, pakkudes välja paindlikuma määruse kaasinvesteeringute osal selle, selleks, et äh, julgustada äh, väga võin, väga suure läbilaskega võrke. vastasel korral jääks mõned geograafilised alad tähelepanu alt välja. ma olen ka, ma saan aru, et see võib ohustada konkurentsi. selleks on vaja garantiisid, kuid kokkuvõttes peab olema, peavad meetmed olema see, selged algusest peale. ITRE ei ole komisjoni ettepanekuga nõus. komisjon on seisukohal, et et me peame piirduma lõppkasutaja murede lahendamisega või jaeturu vajadustega. loodetavasti äh, oleme me nõus sellega, et me peame tegelema reaalse maailma probleemidega, konkurents tuleb säilitada, et kõik saaksid sellest kasu, aga samuti peab see arenema, kui turutingimused on selleks adekvaatsed. me peame ka julgustama investoreid äh, mahukad investeeringud ei pea kannatama kasutute eeskirjade läbi. Bereki osas tahaksin avaldada tunnustust härra Dosunovskile tehtud töö eest. meie eesmärk on lihtne. kui me tahame lähenemist tuginedes põhimõtetel, on meil vaja tõhusat koordineerimismehhanismi. oluline on tõhus juhtimine. komisjon ei toeta seda, et PEREK muudetaks Euroopa ametiks, millel oleks haldusnõukogu, kuid ma loodan, et me oleme ühel meelel, et PEREK võiks olla tõhusam ja vastutustundlikum, vähem keerukas ja vähem bürokraatlik ja ma näen hea meelega, et raport, raportöör tunnistab pereki tähtsust, et ta peaks, tegemist peaks olema juriidilise isikuga. vastutus ja läbipaistvus on olulised selleks, et tõhustada pereki rolli. ja ma, ma tean, millised on mured, mis on seotud pereki sõltumatusega, see satuks ohtu äh, siis, kui komisjon võiks hääletada regulaatorite nõukogus ning äh, tegevjuhi valimisel. ma võin teile kinnitada, et komisjonil ei ole kavas õõnestada pereki iseseisvust. seega me oleme valmis koostööks seadusandjatega selleks, et neid kartusi leevendada. selleks, et perek võiks olla tugev, kõik reguleerivad ametid, olgu nad suured või väikesed, peavad saama oma hääle kuuldavaks teha ja võrdselt see ei ole võimalik, kui tehnilist tööd juhivad kõige suuremad ja kõige paremate vahenditega reguleerivad ametid. ja lõpetuseks tahaksin ma tänada ITRE komisjoni, eriti raportööri härra Sorinjot, teie töö eest, mis puudutab algatust, mis on minule väga-väga tähtis, milleks on siis Wi-Fi for EU. tahaksin ka tänada töö eest, mida teie komisjon on teinud ära arvamuste osas, mis puudutab geoblokeerimist, tänu, tänan proua Kailit direktiivi osas härra Krasnodebskit, määruse osas tänan proua Mlinarit, autoriõiguste osal ja e-privacy osas tahaksin tänada proua Kallast. tänan kõiki tähelepanu eest. ja jään ootama tähelepanuga teie küsimusi. loodetavasti saan ka leida sellised vastused, mis rahuldavad mõlemat institutsiooni. suur tänu, proua volinik kõne eest meie koosoleku algusel. tänan selle arutelu eest. palun nüüd äh, kolleegidel, fraktsioonide esindajatel sõna võtta Rahvapartei nimel. härra Boni. Thank you very much uh.... suur tänu, volinik, selge sõnavõtu eest sellest, millised on teie, selgitamast, millised on teie eesmärgid. me nüüd äh, oleme just alu-, alustamas, tegemist on sügisega kaks tuhat seitseteist. järgmiseks sügiseks, äh, arvan ma, peame tegema tõsist tööd selleks, et kõik need eesmärgid äh, saavutada, mis on seotud digitaalse ühisturuga. tahaksin mõned küsimused esitada. kõigepealt, kuidas te hindate kui kiiresti Euroopa elektroonilise kommunikatsiooni koodeks võiks äh, triloogis edasi liikuda, sest lõpplahendust on meil vaja ja kuidas hindate liikmesriikide kokkulepet äh, sagedusala äh, jaotuses ja juhtimises ja küberjulgeoleku kohta tahaksin küsida, kuidas te hindate seda, kas kui meil on vajadus tugevama koostöö ja koordineerimise järele äh, liikmesriikide vahel ka küberjulgeoleku osas, kas see on võimalik? või sattume samasse olukorda ja nagu võ-, võrguinfo julgeoleku direktiivi rakendamise puhul si-, see on seotud ju-, küberjulgeolekuga mida arvate sertifitseerimiskavast? asjade internetist rääkides on seda vaja, kuid teisest küljest on oluline mõista, et äh, üks, et see ei ole selline, kus üks lahendus sobiks kõigile. seda tuleb rakendada erinevates valdkondades, sektorites. tahaksin teada, kuidas tööstust kõige, kõigepealt juba kaasata, kuidas nendega koostööd teha? ja viimane küsimus on, on seotud Elisa uue mandaadiga. me räägime Enisast ja tema uutest funktsioonidest. see on seotud äh, tsiviilvaldkonna äh, küberjulgeolekuga, kui samas tuleb mõelda ka kaitsevajadusele ja tihedamale koostööle tsiviilalgatuste ja, ja muude nagu Euroopa Liidu ja NATO vahel kas te arvate, et võiks olla ka võimalik, et ENISA oleks avatud näiteks ühiskoolitusteks või, või harjutusteks, sest see on väga oluline küberjulgeoleku jaoks. suur tänu. ECR-i nimel härra Toršenovski. vabandust, ütleb esimees härra Tošanovski just saabus ja selle, ma nägin teda selle võrra. härra Nika, äh, sotsiaaldemokraatide nimel, mitte ECR, sotsiaaldemokraadid. Eh, suur tänu. vastaksin volinik Gabrielile. see et sellise keeruka teemaga tulla meie ette äh, on väga tore. volinik Oettinger hiljuti rääkis sellest, rääkis tervest mõistusest, mida me peaksime kasutama interneti turvalisuse osas ja mujal olgu see tegemist tarbijate või äh, ettevõtetega. kvaliteedi hindamisel, turismis me näiteks, meil on tärnid, äh, mis kehtivad hotellide puhul ja Oettinger ütles, et sarnane süsteem võiks äh, ka netiturvalisuses kehtida, et Need, kes investeerivad äh, IT-turvalisusesse, need saaksid äh, sertifikaadi ja see oleks ka signaaliks tarbijatele, ettevõtjatele, nende võrkude kohta, mis ei taga piisavaid garantiisid aga samas ma võin öelda, et selles vallas pole veel palju ära tehtud ja ikkagi valitseb segadus ei ole piisavalt äh, investeeritud IT-turvalisusesse. olukord ei ole muutunud tarbijate jaoks selles osas, kuidas nad äh, valivad, kas nad valivad Ameerika või Euroopa riigid. andmevoogudega on meil siin probleem. ja tarbijate olukord ei ole üldse arenenud elektroonilised internetiteenused, teenused, äh, millega on seotud äh, ametiasutused. inimesed õigusega muretsevad, sellepärast et nende andmed võiks, äh, võiks kaotsi, neid võiks varastada või raha võiks pangast kaotsi minna. volinik Oettinger rääkis sedasorti asjadest on erinevaid programmid, Excel näiteks, kes saab andmetele ligi, saab ligi teie telefoni andmetele, tarkvara saab ligi teie piltidele ja kui see nii on, siis on ka kuritarvitamiste oht, kui, kui, kui pääseb ligi teie meilidele, siis võib äh, ka ligi pääseda kõigile muudele andmetele või võib olla selline taotlus ja see on probleem, millega tuleb tegeleda. samuti ENISA ja sertifitseerimise ja garantiide probleem. ma arvan, et see on Euroopa tööstuse jaoks suureks boonuseks. Need, kes selles valdkonnas investeerivad, saavad kasu ja eristuvad ka nendest, kes ei ole investeerinud küberjulgeolekusse, ma arvan, see on hea. mõtleme, kuidas see toimib meil on vaja ka kiire hoiatuse süsteemi, küberrünnakute korral neid on järjest rohkem. see, need võib olla suunatud äh, ühe, teise ja siis kiiresti kolmanda liikmesriigi vastu, nii et äh, kiire eelhoiatussüsteem oleks kindlasti väga hea. meil on vaja ka kriisikeskust. mis puudutab küberjulgeolekut mõtleme sellele, mis, mida me oleme positiivselt juba ära teinud, me oleme saatnud juba tugeva signaali. ma olen näinud, Kasperskid ja, te ja teised viirusetõrjesüsteemid äh, peaksid nagu osutama väärkasutustele. sellised äh, meetmed Euroopa turul peaksid tagama küberjulgeoleku. komisjon võiks siin midagi ette võtta. Uh, thank you very much. suur tänu, kolleeg, teie sõnavõtu eest. ja nüüd ECR ja härra Tošenovski. Děkuji, pane předsedo. Já bych se v prvé řadě chtěl velmi omluvit, že jsem... Tänan väga. Kõigepealt vabandust. Jäin hiljaks. Meil oli väga raske kohtumine, rasked läbirääkimised variraportööridega energia teemal. Nagu te kõik teate, nüüd läbirääkimised ei ole üldse mitte lihtsad, kuid olen äh, kursis teie sõnavõtu sisuga. Äh, ma hindan kõrgelt teie lähenemist sellele teemale. Teie lähenemine kogu digitehnoloogiale, ma tervitan seda. mul on küsimus. kui me valmistasime ette PERECi raporteid ja Euroopa elektroonilise kommunikatsiooni koodeksit koos äh, proua del Castilloga, siis me sageli kuulsime küsimusi, mis olid seotud julgeolekuga. meil on amet, ENISA, meil on PEREK, aga on meil ka GSA amet, mis on praegu ohus. ma arvan, et äh, GSA, äh, seal on palju julgeolekumehhanisme ja mul oleks küsimus, kas te ei leia, et tuleks mõelda paremale koostööle ja koostöömehhanismile nende kolme ameti vahel. ja võiks veel olla kolmas amet seotud. tänapäevane maailm on infosüsteemide kontrolli all. see on seotud kõigi meie elu tähtsamate aspektidega. IT-süsteemid on tavaliselt strateegilised me peame neid kaitsma. Nad on ka häkkerite jaoks rünnakute sihtmärgid. kuidas me peaksime parandama koostööd kolme ameti vahel? ma ei arva, et meil peaks olema keerukad äh, õigusloomelised vahendid. pigem peaksime mõtlema üksikute ametite tugevamate külgede peale. selleks, et äh, ei kardetaks intsidente, näiteks kui rünnatakse pangasüsteemi või navigatsioonisüsteemi. see oleks minu küsimus ja soovin teile edu ühtlasi. Teie ametiaeg on raske, sest äh, meil on nüüd vaja uusi ideid ja strateegiaid. Äh, suur tänu sõnavõtu eest. Uh, me kuulsime ära fraktsioonide esindajad, võib-olla proua volinik soovib vastata. vabandust yeah, well,, ära Äh, mul ei olnud nimekirjas veel üks fraktsioonide esindaja, härra Kolitšek. Äh, äh, proua volinik, teie sõnavõtt oli väga täpne. mul tekkis ainult üks küsimus, mitte isikustatud andmed. jah, see on tähtis, aga kuidas seda siduda küberjulgeolekuga? suur tänu! suur tänu! kolleeg aseesimees ja nüüd äh, fraktsioonide nimel kõnelejate nimekiri on läbi ja sõna saab proua volinik. suur tänu! suur tänu küsimuste eest ja julgustuste eest, tõepoolest tunnen seda. suur osa küsimustest keskendus küberjulgeoleku paketile see on väga intensiivne töö. siinkohal tänan tänada ka kogu meeskonda, kes terve suve töötasime me, aga vastan punkt, punkti haaval. tahaksin reageerida kõigepealt härra Boni sõnavõtule, mis puudus ajakava, et kui kiiresti triloog koodeksi osas edeneb mul on hea uudis, Koreper täna hommikul andis nõusoleku selleks, et esimene triloog toimuks kahekümne viiendal oktoobril. arvestades, kuidas ITRE on siiamaani oma kohustusi täitnud, on see väga julgustav, see pole sugugi mitte juhus. kui ma ütlesin kohe alguses, et on tõepoolest väga tänuväärne töö, mida ma teen, nähes, et ITRE toetab meie töötempot see on ka üks äh, sõnum, mida ma olen edastanud oma ametiaja algusest peale, kui me tahame tõepoolest ühtset digiturgu, aasta kaks tuhat kaheksateist lõpuks, siis meil ei ole enam võimalik aega kaotada, nüüd on tähtis tööd kiirendada. edasi sagedusala küsimus. see on otsustava tähtsuse küsimus, ma isegi ütleksin, et sagedusala on digitaalmajandus ja süsi ja teras olgem sama julged kui Euroopa asutajad, see ei ole mitte lihtne, ma tean, et liikmesriigid kaheteist kuu jooksul ei ole meile eriti julgustavaid äh, märke saatnud, aga julgust siiski annab näha äh, see, mida nad ütlesid digitippkohtumisel Tallinnas, äh, president Juncker ütles oma seisukoha, liikmesriigid võtsid oma kohustused, sellepärast ma vaatan kahele järgmisele üheteistkümnenda ja kahe, üheksateistkümnenda ja kahekümnenda kohtumisele et siis digikohtumise otsused äh, saaksid konkreetsema kuju ja eriti pärast Telekomi erakorraline nõukogu kahekümne neljandal oktoobril, seal on sagedusala üks peamisi küsimusi. igal juhul ma ei hoia kokku oma jõupingutusi ja kui me praegu midagi ei tee, siis viiskümmend aastat hiljem on liiga hilja. ärgem tehku samu vigu. me teame 4G osas, mis juhtub nende riikidega, kes koordineeritult seda ei tee, seitsme või kümne aasta pärast tahavad seda teha. see on väga tähtis. kui me tahame, et Euroopa oleks liider uute tehnoloogiate osas, 5G osas, siis minu sõnum on väga lihtne liikmesriikidele. igas liikmesriigis, kus ma käin, on see üks peamisi küsimusi, millega, mida ma puudutan edasi, mis puudutas küberpaketti, esiteks ENISA mandaat, mida me välja pakume, minu jaoks on neli peamist aspekti kõigepealt. meie ettepanekus on ENISA mandaat, see ei ole mitte ajutine, vaid alaline ja see ei ole mitte tähtsusetu. meil on siin selge sõnum stabiilsus ameti jaoks, nende inimeste jaoks, kes seal töötavad ning samuti sõnum, et see on pikaajaline prioriteet Euroopa Liidu jaoks teiseks. selleks, et äh, uusi operatiivülesandeid täita, mis me oleme ENISA-le andnud, peavad olema ka inim- ja rahalised ressursid, sellepärast oleme suurendanud inimeste arvu, kes ENISA-s töötavad, nelikümmend üks, eelarve üheteist äh, miljonilt kahekümne kolmele miljonile, viis miljonit esimese aastaga. nii et äh, me, meie ettepanek oleks, et ENISA saaks rohkem operatiivülesandeid pärast avalikke konsultatsioone, mis toimusid aasta alguses, selgus, et ENISA on see amet, kellel on ekspertteadmised, kellel on oskusteave. täna on sellepärast tähtis, et ENISA suudaks ka olla koordineerijaks liikmesriikide vahel, sest ta ta Enisa teab, mis liikmesriikides toimub ja samal ajal saab anda ka liikuma paneva hoo Euroopa tasandil. aga ei, aga tuleb arvesse võtta ka NIS-i direktiivi. NIS-i direktiivis on öeldud, et Enisa on sekretäriaat, ta kannab hoolt koordineerimise eest, seepärast on tähtis, et Enisa tõuseks vajalikule tasemele, sellepärast oleme ka talle andnud otsustava rolli sertifitseerimise osas. Teil on õigus sertifitseerimissüsteemid, mille me oleme välja pakkunud, on vabatahtlikud. meil, meie hinnangul hetkel, arvestades olukordade mitmekesisust Euroopa Liidus, lähe-, juhindume kahest eesmärgist, kõigepealt selge signaal tarbijatele, kasutajatele, ehk siis et tooted on turvalised ja teiseks ettevõtte millel on ühes liikmesriigis sertifikaat, see peaks olema tunnistatud ka kõikides liikmesriikides. me teame, mida see tähendab äh, ettevõtete jaoks vähem kulusid, vähe, väiksem koormus. Need sertifikaadid praegu, nende hinnad varieeruvad saja viiekümnest tuhandest kolmesaja tuhandeni. me teame, kui tähtis on kriitiline infrastruktuur teatud sektorites ja te olete seda küsimust ka puudutanud. me ei välista võimalust, et sertifitseerimine muutub teatud sektorites kohustuslikuks, kuid laseme tööstussektoril koos ENISA-ga selle, selle tööga tegeleda. nüüd hoiatussüsteemid edasi Äh, minu jaoks on siin seotud sellega kaks asja. esimest korda oma ettepanekuga panime lauale äh, niinimetatud blueprinti. kodanikele ütleb see nii mõndagi. mida see tähendab? minu jaoks tähendab see seda, et meil on Euroopa koordineerimismehhanism suuremahulise rünnaku korral. kui me täna küsime, mida keegi teeb rünnaku kohal, meil vastust ei ole. WannaCry on tõendiks selle kohta, aga meie ettepanek on, et koos liikmesriikidega, koos tööstusettevõtetega pakume välja koordineeriva raamistiku ja veel ENISA, mis siiamaani kaks korda aastas tegeles rünnakutega selleks, et äh, uurida, millised on liikmesriikide nõrgad küljed. nüüd äh, viiakse see läbi üks kord aastas ja järgmisel korral testitakse just nimelt blueprinti esimest korda. ja teine aspekt, kui me räägime hoiatusest, siis õigusega äh, räägime me CERT-ist. see on keskne üksus, millel on samuti omad koostööpartnerid liikmesriikides. ma ütlesin seda ka oma kuulamisel. Need keskused peavad toimima kakskümmend neli tundi ööpäevas, seitse päeva nädalas, nii see täna veel ei ole ja sellepärast on tähtis, et kõigepealt direktiivis, NIS-is oleks meil operatiivsuutlikkus ja pärast tuleb see viia ka sellisele tasemele, milleks on küberjulgeolek kõigile. CERT-i puhul ENISA määruses saab olema küsimus, mida te hakkate ka arutama. meie ettepanek on, et on ka üksus, kes esindab UNISA-t Brüsselis selleks, et see operatiivtegevus oleks võimalikult äh, tõhus. Need on väga-väga konkreetsed ettepanekud, mis me oleme lauale pannud ja meie sõnum on ka väga selge koordineerimine, samal ajal sertifitseerimissüsteemid, see on süste-, see on tootjatele, tarbijatele, ümbritsevale maailmale sõnum ja küberjulgeolek, küberrünnakud, üksainus liikmesriik ei saa selle väljakutsega hakkama, seda saab teha ainult siis, kui me koordineerime oma jõupingutusi ja töötame koos Need oleks, olid nüüd esimesed küsimused, mille härra Tošenovski parem koordineerimine kolme ameti vahel. Te tõstatate väga tundliku küsimuse. ma käisin Enisas Kreekas kolm nädalat tagasi. tahtsin äh, töötajatega arutada ja üks minu peamisi küsimusi oli, äh, kui sageli arutate, vahetate infot teiste ametitega? mitte kunagi oli vastus nii et äh, seepärast on tähtis äh, sellele mõelda, uurida, millised võiksid olla koostöömehhanismid. meil on küberjulgeolekuamet, millel on IT-vahendid, siis see koostöö ei pea olema pigem sel-, selline, et inimesed on füüsiliselt kohal. nii et ma kindlasti äh, võtan arvesse teie küsimust ja kindlasti annan teile ka sellest hiljem aru. me ei saa Äh, seda küsimust jätta praegu lahenduseta, sest küberrünnakud ei puuduta meid, mitte ainult meid kui üksikisikuid, vaid, või institutsioone, seal võivad olla äärmiselt negatiivsed tagajärjed äh, tervishoiusüsteemidele, energiatransport. see on tõeliselt äh, suur väljakutse. ja härra Niko küsimus Kasperski kohta. see on teema, millega ma üksi tegeleksin ma ei vastuta ainsana selle eest, aga kindlasti tulen selle teema juurde tagasi ja, ja räägin ka volinik Vestageriga sellest, see on konkurentsi teema, samuti me moodustame meeskonna. me oleme pidevalt kontaktis omavahel. ja kindlasti annan teile ka konkreetsemad vastused selle kohta. suur tänu. nüüd kõik teised, proua Werner. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Äh, herzlich willkommen. Suur tänu, härra esimees. Tere tulemast ka minu poolt teile, proua volinik. Ma tahtsin ka küberturbe kohta esitada küsimuse. Paljud VKE-d äh, põrkuvad digitaliseerumise eest tagasi. miks? sellepärast, et nad kardavad, et äh, nende info ei ole turvatud ja see hirm ei ole päris põhjendamatu, sest et äh, kahe tuhande kolmeteistkümnendast seitsmeteistkümnenda aastani on mitmekordselt äh, kasvanud. Äh, te saate aru, mis ma räägin? millegipärast ei toimi tõlge. Start once again. Sorry. Yeah, yeah. Kein Problem. Some of us will yeah, yeah. listen okay. carefully okay. as well. Even mm. yeah. It's working? Try, try once, okay. once again. Geht's? Yeah uuesti proovime. kõneleja ütleb, et alustab uuesti. mul oleks ka mõned küsimused küberturbe kohta. ma tervitan kõigepealt seda komisjoni paketti ja tervitan seda kahe käega, sellepärast et väga palju VKE-sid põrkuvad tagasi digitaliseerumise eest, sest nad äh, arvavad, et äh, andmed ei ole kaitstud ja see hirm on põhjendatud sest et majanduslikud kulud on kahe tuhande kolmeteistkümnenda ja kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta vahel viiekordistunud. ja selle trendi lõppemist ei ole näha. me oleme praegu sellises olukorras, kus järjest rohkem VKE-sid on äh, tabatud nendest küberrünnakutest ja saate aru, proua volinik, mis ma räägin? proua volinik saab aru ja üsna tihti VKD-del ei ole ka teadmisi nende ohtude kohta, mis nende ees seisavad ja neil pole lihtsalt ressursse ja töötajaid ja oskusteadmisi eh, küberturbepoliitika osas. ja kas Euroopa Liidu küberturbestrateegia võtab VKE-d kaitse alla? kuidas saaks Euroopa Liit panustada sellele, et infovahetus VKE-de ja suurte ettevõtete ja VKE-de ja VKE-de vahel äh, oleks hoogsam. üsna palju on selliseid ähm, küberturbe auke, mis tekivad äh, programmidest endist. Ähm, security by design ei ole veel väga levinud. ehk kas te ei arva, et äh, tootedirektiiv tuleks samuti üle vaadata ja kaasata sinna ka tarkvara? ja minu viimane märkus kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta mai rünnaku mõõtmed ja see pettuste laine äh, fake president Bashiri järgi on selgitatavad ainult sii-, nii, kui me näeme, et digitaalsed oskused on lihtsalt puudu rahva ja ettevõtete seast. Need pettused, mis keskenduvad inimnõrkustele, on kõige kiiremini kasvav küberkuritegevuse liik ja sugugi mitte need kuriteod, mis keskenduvad süsteemi nõrkustele. kas komisjon on võtnud need riskid arvesse ja kavatseb kaitsemeetmed välja töötada? suur tänu, proua Niibler. suur tänu, härra esimees, ka mina tahaksin tänada proua volinikku ja tervitada teda siin meie komisjoni ees. aitäh selle dünaamika eest, mis te olete uus, uude ametisse pannud, teil on väga ambitsioonikas kava ees ja tõesti aitäh! kolleegid juba rääkisid küberturbest, ka mina tahaksin teile tunnustust avaldada selle ettepaneku eest. mul on hea meel, et Enisa mandaati laiendatakse. Teie ettepanek on ju olnud, et nii personaliressurssi kui ka rahalisi vahendeid suurendatakse Enisa jaoks. kuidas see kõik hakkab välja nägema, sellest tuleb detailselt veel rääkida meie vahel aga mul on mõned küsimused. esimene küsimus puudutab seda, millest te rääkisite. nimelt, te ütlesite, proua volinik, et äh, te tahate võidelda online platvormide ebaõiglase konkurentsi meetmete vastu. kogu see teema online platvormid on tõesti üks selline asi, mida tuleb silmas hoida, pidada. ja mind huvitaks, et mis suunas teie mõttearendus praegu käib? ma arvan, et me peame suutma jah, eristada platvorme platvormidest, aga kui platvormil on gatekeeper funktsioon ja kui nemad otsustavad, mis äh, klientidele välja pakutakse, siis, äh, siis on küll vaja siin mingisuguseid haldusstruktuure. ja veel üks küsimus, mille hea meelega esitaksin. komisjon on välja kujundanud tehnoloogia gigantidele uued äh, maksuette, maksud oma ettepanekus, kuidas sellega lood on? aitäh härra Zananato, palun järgmisena. ei, siiski härra Sorinio. suur tänu, härra juhataja, ma tahaksin tervitada siin ähm, meie volinikku. Te tõesti olete märkimisväärse entusiasmiga oma kohale asunud, see on tunnustust väärt Wi-Fi for EU algatus, mida te ka ise mainisite, on teretulnud. aga ka teised kõnelejad ütlesid seda, et keskne küsimus, mis siin tekib ja mis on eh, nii andmemajanduse ja andmete kvaliteedi ja nende suutlikkuse kontekstis oluline, sõltub just nimelt äh, turvalisusest. uuringud on näidanud, et Euroopa Liidus on kodanike jaoks kõige olulisem küsimus julgeolek. nii äh, kaitstus terrori ja kuritegude eest, aga ka tööd, töökohtade kindlus, äh, kaitstus looduskatastroofide eest ja eraelu kaitse üksikisiku õigused see kõik sõltub aga proua volinike andmetest ja andmete heast vahetusest. sellest, kuidas käiakse selle tohutu ressursiga ümber ja kas seda tehakse turvaliselt. on väga palju erinevaid võimalusi läheneda sellele teemale. aga julgeolek mängib selles kõiges võtmerolli. on väga tähtis, et me suudaksime edastada seda, kuidas me reageerime Euroopa rahva soovidele, sest muidu me tekitame ainult hirmu ja tekitame juurde ebakindlust. me peame mobiliseerima oma rahvastikku läbi positiivsete aspektide. me peame rääkima sellest, et andmete vahetus on vajalik kuritegevuse vastaseks võitluseks, töökohtade loomiseks, ettevõtluseks, meil on vaja selliseid teenuseid, mis on kodanikkonnale lähemal. andmed teadusuuringuteks, et meie ettevõtted oleksid konkurentsivõimelisemad maailmaturgudel. mina arvan, proua volinik, et äh, see usaldus tuleb saada, et inimesed näeksid, et andmed teenivad turvalisuse eesmärke. on väga tähtis, et kuigi me oleme seni teinud väga head tööd, tuleb käivitada kommunikatsiooni kampaania, millega jõutaks tarbijani ja elanikkonnani. härra Krasnodebski. suur tänu, mina tahaksin proua voliniku käest küsida äh, andmete vabast voost, äh, mitte inimestega seotud andmete osas. minu koduriigis Poolas äh, on see teema väga teravalt üleval. Poola oli väga huvitatud sellest, et komisjon käivitaks seadusandlikud meetmed selles valdkonnas, et oleks võimalik eemaldada takistused, mida me näeme andmete vaba liikumise teel. ja ma arvan, et me peaksime äh, lahti saama ka teatud protektsionistlikest äh, suundumustest me räägime täna veel töötajate vabast liikumisest ja tuleb konstanteerida, et üldiselt Euroopas on see sattunud ohtu, see põhimõte. nii et kui me räägime andmete vabast liikumisest, siis kõigepealt tuleb eemaldada takistused, mis on veel paigas. kas äh, tehakse erand delikaatsematele andmetele, mis puudutavad äh, siseriiklikku julgeolekut? kas komisjon on need piirangud äh, valmis defineerima, mis seatakse siis andmete vabale liikumisele. minu järgmine küsimus, äh, koostöö kontaktpunktide vahel, mis luuakse, vabandust, või need, mis vastutavad selle seadusandluse rakendamise eest. minu küsimus teile on tegelikult väga tähtis sest et ma arvan, et nende kontaktpunktide vaheline koostöö kannab väga-väga suurt olulisust. kas komisjon kavatseb seda tulevikus reguleerida kuidagi? kas on tulemas täidesaatvaid akte selles valdkonnas? ja kolmas punkt, ettevõtjate käitumiskoodeks, mina arvan, et see on päris hea lähenemine, et seda tehakse alt üles suunas aga kas komisjon tahab seda autoreguleerimist ikka veel toetada? suur tänu, härra Krasnodebski. proua volinik, nii palju, kui ma praegu aru saan, rohkem küsimusi või märkuseid teil ei ole. ehk teisisõnu, saate siis nüüd veel võimaluse vastata. ja võtke siis kokku tänane kohtumine suur tänu. aitäh nende küsimuste eest. kõigepealt äh, VKE-sid puudutav küsimus, jah. mina kui äh, volinikuna arvan küll, et äh, kõige olulisem on see, et VKE-del on piisavalt infot, et nendel on juurdepääs parimatele tavadele, et oleks võimalik infovahetus nende vahel neli, kaheksakümmend protsenti Euroopa ettevõtetest on täna tunnistanud, et äh, viimase aasta jooksul on äh, nad läbi, üle elanud ühe küberrünnaku. nii et äh, tuleb aru saada, et kui me räägime küberrünnakutest, on kaks tüüpi inimesi, need, kes teavad, et selline asi toimus nende süsteemides ja teised, kes seda ei tea. ja mul on hea meel, et te selle küsimuse täna tõstatasite. tõesti väga tähtis on küberkultuurist, küberhügieenist rääkida eriti arvestades seda et, et üheksakümmend viis protsenti küberrünnakutest on olnud võimalik äh, sellepärast, et äh, lihtsalt ei ole inimestel olnud piisavalt infot. meil on väga konkreetseid ettepanekuid selle eest, äh, mida oleks võimalik ette võtta, olemegi jõudnud oktoobrikuusse, oktoobrikuu on meil küberturbe läheb ühendatud kuu, me oleme väga palju meetmeid vastu võtnud, me oleme väga aktiivsed olnud komisjonina ja me tahame tagada, et VKE-del oleks juurdepääs. ja siis võiks mõelda veel mõnele elemendile. ma ütlesin, et meie oma ettepanekus oleme teinud ettepaneku luua erinevates liikmesriikides äh, keskused äh, ja kuivõrd need keskused on erinevates liikmesriikides, oleks võimalik siis infovahetus nende vahel, et me saaksime viia läbi koolitusi ja et need oleks kõik kättesaadavad selle keskuse läbi. on veel üks element, nimelt on meie tööstuse digitaliseerimise strateegias. seal oleme rõhu pannud ähm, digitaalse innovatsiooni keskuste loomisele. selle jaoks on ette nähtud eelarve kolmsada miljonit eurot järgnevaks kolmeks aastaks ja kindlasti tuleks nemad kaasata ka siin, tuleks need täp-, ekspertkeskused kaasata sinna äh, keskustesse. kui meil oleks selline keskus iga viiekümne kilomeetri tagant või vähemalt kontaktpunkt, oleks see VKE-dele kindlasti väga kasulik. proua Niibler, te küsisite äh, gigantide maksustamise kohta, komisjoni seisukoht on väga selge, andsime välja teatise koos Moskovici ja Vestagääriga iga päev tegeleme selle asjaga, ütlesime, et dem-, detsembrikuuks esitame me üheskoos oma partneritega OSCD eh, kontekstis ettepaneku, kui see aga liiva jookseb, siis on Euroopa Liit valmis minema edasi üksi. see on üks aspekt, mis on meie jaoks väga oluline. me üritame jääda selle eesmärgi juurde. ja siis küsimus selle kohta, kuidas võidelda ebaõiglase konkurentsi meetmetega minul on kavas järgmise aasta alguses välja tulla seadusandliku ettepanekuga ebaõiglase kaubandus, äh, ebaõiglaste kaubandusmeetodite osas me peame kinni pidama oma lähenemisest ja me peame sekkuma seal, kus meil on midagi lisada, sekkume seal, kus meil on piisavalt tõendeid ja sekkume siis, kui me saame reeglite põhjal välja saata sõnumi, mis osalt kaitseb ja hoiab alal tarbijate õiguseid, mis tunnustab ka platvormide rolli innovatsioonimootoritena ja majanduskasvu mootorina, aga samas tahame ka sõnumit, mis ütleb, et äh, meil on tasakaal väärtuse, õigluse ja seadusandluse vahel. Euroopa Liidul peakski olema selline lähenemine ja me peame rääkima reeglitest, mis kehtivad kõigile, et areng oleks võimalik kõigi puhul. härra Zorinjo ma tahaksin teile tõesti tunnust avaldada Wi-Fi for EU programm, äh, projekt on mulle väga südamelähedane. aasta lõpuks on vorm valmis, portaal ka valmis ja kahe tuhande kaheksateistkümnendast aastast siis äh, esimesed tuhat vautšerit välja antakse. ja mul on veel meeles äh, täiskogus, te palusite mul jätkuvale, järgnevale mõelda, aga ma võtan endale äh, vabaduse selle teema juurde tulla tagasi kunagi teinekord. ja andmevahetus, teil on täiesti õigus, kodanike usaldus on kõige tähtsam ja sellepärast me kavatsemegi koostada teadlikkuskampaania, et välja pakkuda erinevad meetmed, mis on meil kaalumisel. nüüd andmete vaba liikumine, kui tegemist on mitteisikuandmetega, härra Krasnodebski, teil on õigus, Poola on siin olnud mootoriks alles eile äh, oli meil ühtne üritus Christoph Schuberiga, ühe teie riigisekretäridest, ja see on Euroopa Liidu jaoks ikkagi väga tõsine teema. andmete majandus Euroopa Liidus, äh, selle maht on kusagil äh, kakssada seitse miljonit, e-, miljardit eurot, kaks protsenti praegu SKP-st, eesmärgiks on aga neli protsenti, nii et andmete vaba liikumine, mitteisikuandmete vaba liikumine on muidugi väga oluline, aga see peab olema vastavuses äh, sellega, mis on meil andmekaitse direktiivis sees äh, ja äh, loomulikult riikliku julgeoleku küsimused ei ole jäänud meil tähelepanu alt välja. nii et me kavatseme vägagi seirata seda, et see tasakaal jääks sinna ettepanekusse sisse. nüüd koostöö kontaktpunktide vahel. praegu me ei ole mõelnud sellele, et me tahaksime siin hakata seadustama või rakendusakte väljendama. vaatame, kuidas selle asjaga läheb. kõigepealt äh, ei ole veel võrgu- ja infosüsteemide direktiiv rakendunud liikmesriikides nii kiiresti kui võimalik äh, äh, tuleb direktiiv vaba, andmete vaba liikumise osas, mida kiiremini direktiivid vastu võetakse, seda paremini on meil võimalik hakata tagama see, et need kontaktpunktid ka omavahel koostööd hakkaksid tegema aga me peame seda asja analüüsima, vaatama, et see, kas, mis on rakendatud, milliseid tulemusi see andnud ja siis sekkuma. ma loodan, et ma vastasin teie küsimustele. suur kord, suur tänu veel kord selle esimese struktuurse dialoogi eest. ma loodan, et minu ambitsioon ja energia ei vaibu Te olete mulle väga soojalt vastanud täna, te soovite minuga teha koostööd ja ma tahan tõesti teile kinnitada, et digitaalne ühisturg on võimalik ainult siis, kui me panustame sellele üheskoos, tempot tuleb tõsta. suur tänu Euroopa Parlamendile, et te olete olnud kodanike huvide eest väljas, suur tänu, et te aitate meid selle ettepaneku täitmisel ja see lõppversioon on kindlasti ka teist mõjutatud ja meie institutsioonide vaheline koostöö on selles kõiges äärmiselt oluline. meie poliitika keskmes peab olema kodanik ja digitaalvaldkond on see, eh, mis paneb meie, meid tõsisele proovile, aga me läbime selle jõuproovi. härra Puusek. ilusad sõnad arutelu lõpuks. aga üks kolleegidest siiski tahtis midagi veel öelda kuivõrd aega meil täna on, siis anname võib-olla Sean Kellyle veel kord sõna. suur tänu, härra esimees. ma vabandan, et ma jään hiljaks, asi oli selles, et ma olin Euroopa kodanike auhinna tseremoonial. kallis sõber Maria, proua volinik, suurepärane siin, siin meie ees näha. ja mul on mõned küsimused, kui öö, äh, lubate öö, ehm, ransomware äh, rünnak täna, täna, tänavu äh, maikuus tuletas meile meelde, millised äh, probleemid meie ees on, nii et mul on hea meel selle üle, et te tahate NISA mandaati laiendada, et see oleks tugevam amet ja kindlasti me suudame siis niimoodi paremini võidelda taoliste rünnakute vastu. aga tuletaksin teile meelde Microsofti ja teiste ettevõtete üleskutset, et meil peaks olema digitaalne Genfi konventsioon. nimelt, et miks mitte kutsuda kokku iga-aastane konverents, et tegeleda selle teemaga ülemaailmsel tasandil. nii et palun kommenteerige seda, palun et kas oleks teie meelest võimalik ja detailidesse te ei peaks laskuma? härra esimees viimane küsimus, nagu te aru saate, jällegi tõesti ülemaailmne teema. teen lühidalt, vastan konkreetselt. jah, järgmine kohtumine saabki olema kaheksateistkümnendal, kahekümne teisel detsembril Genfis. iga kord on Euroopa Parlament seal hästi esindatud, üks paneel on ette nähtud äh, üleilmsele halmus, haldusele ja mina olen juba öelnud, et mina tulen suur tänu, proua volinik! suur tänu selle visiidi eest ITRE komisjoni. nagu te aru saate, me oleme vägagi huvitatud nendest digitaalsetest asjadest ja algusest peale, meie mandaadi algusest peale oleme keskendunud äh, digitaalsele liidule, mitte ainult digitaalsele ühisturule, sellest meie meelest ei piisa. võib-olla selle mandaadiga me seda asja päris valmis ei saa aga suur tänu veel kord teile ja kohtume kindlasti juba õige pea. suur tänu! Not in next week because you are not coming to Katowice. Uh, dear ladies and gentlemen, we will go. daamid ja härrad, lähme kohe edasi järgmise punkti juurde, aga täna pärastlõunal ähm, edastaksin äh, lühikese sõnumi teile teadmiseks. täna pärastlõunal on meil kaks külastajate gruppi, kes osalevad meie kohtumisel. kõigepealt viisteist Taani ajakirjanikku härra Petersoni kutsel, kes käsitlevad energiateemasid ning külastajate grupp, kes on siin proua Werneri kutsel, kes liitub meiega hiljem. me tervitame teid meie komisjonis. nüüd kõigepealt esimene rühm, kes on, kes on siin härra Petersoni kutsel Taanist, tere tulemast! ja nüüd lähme järgmise punkti juurde meie päevakorras läbirääkimisvolitused Nord Stream kaks hetkeseis ning härra Klaus-Dieter Borchardt, kes on Euroopa Komisjoni direktor, energia peadirektoraadist on nõustunud tegema siin ettekande. nagu te teate, siis kaheteistkümnendal juunil komisjon tutvustas äh, nõukogu otsuse soovitusi, mis võimaldasid algatada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni vahel Nord Stream kahe eh, torujuhtme osas. nagu te teate, oli meil võimalus Euroopa Parlamendi liikmetena näha seda läbirääkimisvolitust täna Klaus-Dieter Borchardt on siin ja annab komisjonile ülevaate hetkeseisust selle olulise teema puhul ning nendest aruteludest, mis käivad nõukogus. lisaksin, et järgmine nõukogu töörühm Nord Stream kahe osas on ette nähtud homseks, kaheteistkümnendaks oktoobriks. seega meie arutelu on igati asjakohane. härra direktor, palun, teil on nüüd sõna. Thank you very much uh,, chairman ja professor Buzek. aitäh, härra Buzek, lugupeetud komisjoni liikmed, mul on suur rõõm täna teile seda ülevaadet anda pärast Nord Stream kahe läbirääkimisvolitusi. enne kui laskun üksikasjadesse, tahaksin rõhutada veel kord, et komisjoni jaoks on Energialiidu teema äärmiselt oluline, et eelkõige, et tagada energiajulgeolek ning viia lõpule energiaühisturg. nüüd meie prioriteet on luua mitmekülgne konkurentsivõimeline energiaturg. on täiesti selge, et Nord Stream kaks projekt õõnestab seda projekti. miks me siis niimoodi mõtleme, mis on need peamised põhjused? tulenevalt oma suurusest Nord Stream kahe puhul, see on viiskümmend viis miljardit eh, kuupmeetrit ja torujuhe märkimismäärselt mõjutaks nii varustuskindlust kui energiaturgu ning see on vastuolus mitmete Kesk-Euroopa ja Edela-Euroopa või Kagu-Euroopa arengutega, silmas pidades ka Ukrainat. kuidas me oleme jõudnud sellele järeldusele. kui te kujutate ette, et ainult üks osapool, Gazprom on see, kellel on piiramatu ligu, ligipääs suurimatele, suurimale maagaasivarudele Euroopas ehk siis Saksamaale, siis on võimalik, et see negatiivselt mõjutab turu konkurentsivõimet ning piiriülest kauplemist ka naaberriikides mis puudutab tarnekindlust, siis Nord Stream kaks, kuna see keskenduks suurele kandevõimsusele viiskümmend kaks kuupmeetrit, lisaks sellele seesama põhjakoridor, mida läbib ka Nord Stream üks, kus on, mis siis kokku annab sada kümme BCM-i seesama koridor ja see keskendatus selles piirkonnas, mis on üsna pi-, väiksemahuline, see tähendab seda, et igasugused tõkked antud koridoris, sellega kaasneksid märkimisväärsed probleemid süsteemi toimimisele ning ka tarnekindlusele. seega üle miljardi Venemaa importist läbiksid seda ühte koridori. nii suuremahuline gaasi suunamine antud koridori kaudu, ma olen seda ka varasemalt öelnud, oleks hukatuslik Ukraina transiidile, sellepärast et meie ei usu vastupidiselt Äh, Gazpromile ja ka võib-olla mõningatele liikmesriikidele, et see miljard kuupmeetrit lisamahtu oleks ümber, meie jaoks on see ümbersuunamine ning Gazprom ja Venemaa on öelnud korduvalt oma ja selgelt väljendanud oma soovi kasutada antud koridori ja see ümber suunata Ukraina marsruudil. praegusel hetkel liigub see edasi, see gaas äh, läände ning lääs peab siis varustama teiselt poolt, see tähendab pikemaid marsruute ning äh, ka kaguosale kõrgemaid hindu. nüüd äh, me ütleme, et lääne turud on, seal on hinnad soodsad, nad on hästi varustatud ja idapoolsed ja Euroopa kaguosa, nemad peavad maksma kõrgemat hinda nii transpordi eest kui ka lõppkokkuvõttes energia eest. ehk siis on äärmiselt oluline komisjoni jaoks, et see torujuhe toimiks selges õigusraamistikus aga milline see regulatiivraamistik siis on? komisjoni õigustalitus ja hiljuti ka nõukogu õigustalitus olid seisukohal, et gaasidirektiiv ei kohaldu offshore torujuhtmetele, nagu näiteks Nord Stream kahele. hea küll, aga kas see tähendab siis, et antud torujuhe hakkab toimima õiguslikus vaakumis või siis, mis veelgi hullem, lihtsalt lepime sellega, isegi kui see on Euroopa Liidu territooriumil ja lähtume justkui Venemaa seadustest. komisjoni õigustalitus ütleb, et ei, sellist olukorda ei saa tolereerida, isegi kui me ei kohalda gaasidirektiivi, on meil kirjutamata energiapõhimõtted, mida tuleb arvesse võtta kui me räägime offshore torujuhtme toimimisest, nagu näiteks Nord Stream kahest, näiteks ettevõtjate lahtisidumine, mittediskrimineeriv tariifide sätestamine ning läbipaistvus. seega tuleb paika panna konkreetne regulatiivraamistik Nord Stream kahe jaoks, arvestades ka kõikide nende põhimõtetega, mida ma just loetlesin ning seda tuleb teha läbirääkimiste käigus. ja seetõttu, nagu ka härra esimees just ütles, on palunud või soovitanud, kui nüüd täpsemini väljenduda, et nõukogu annaks komisjonile vastava läbirääkimisvolituse. energiatöörühmas kahekümne kaheksandal septembril nõukogu õigustalitus tutvustas oma õiguslikku arvamust, kus nad ütlesid alustuseks, et gaasidirektiiv otseselt ei kohaldu, nagu ma juba ütlesin, see on kooskõlas ka komisjoni õigustalituse arvamusega. aga selles arvamuses minnakse kaugemale, seal eitatakse ka antud põhimõtete kasutamist, mida ma loetlesin. nõukogu õigustalitus on seisukohal, et puhtalt, see on puhtalt nõukogu otsustada, kas liikmesriigid peavad vajalikuks taolise kokkuleppe sõlmimist Venemaaga, et tagada energiaturu ja toimimine ja tarnekindlus. Need on artiklis äh, sada nelikümmend kaks, sada üheksakümmend neli ning äh, see on siis liikmesriikide otsustada, kas selle torujuhtme toimimine lähtub, kas see ohustab antud põhimõtteid või mitte. ja kui põhimõtted on ohustatud, siis loomulikult tuleks anda ka vastav äh, läbirääkimisvolitus. komisjoni jaoks on selge, et on vajalik luua see konkreetne regulatiivraamistik. küsiti si-, milline on olukord praegu nõukogus. võin öelda, et äh, siiani pole ühtset pilti ja seda õiguslikku arvamust arvestades võib olukord muutuda, sellepärast et äh, seda käsitlet-, õigusliku, nõukogu õiguslikku arvamust käsitletakse homme, aga praegusel hetkel on teatud liikmesriigid, kes toetavad volituse andmist. siin on umbes seitse-kaheksa liikmesriiki kirjas. loomulikult on ka liikmesriike, kes on neutraalsed, erapooletud, neid on umbes kaksteist ja siis on sellised liikmesriigid, kes hetkel on pigem kriitilisel seisukohal ja küllap suudate ise välja mõelda, kes need on. nüüd, rääkides sellest volitusest. volitus on üks asi ja olles nüüd analüüsinud ka nõukogu õigustalituse arvamust, siis on komisjon jõudnud seisukohale, et sõltumata sellest volitusest ja sõltumata sellest, kas komisjon saab lõppude lõpuks selle volituse või mitte, me peame midagi ikkagi tegema. sellepärast, et ei ole vastuvõetav, et meil ei ole selget seisukohta ja ühist seisukohta regulatiivraamistiku osas offshore torujuhtmete puhul, kui nad on Euroopa Liidu territooriumil. ja seetõttu on komisjon otsustanud ja komisjonil on ka kavatsus lõpetada see juriidiline ebakindlus antud vallas ning tuleb viivitamatult, tõenäoliselt juba järgmisel kuul, välja õigusliku ettepanekuga, mis puudutab torujuhtmete ühtseid reegleid, mis sisenevad Euroopa turule president Jean-Claude Juncker on juba viidanud sellele õiguslikule ettepanekule ning on ka juba rõhutanud oma ootusi selles vallas, et antud ettepanek kiidetaks heaks ja hakkaks kehtima kõige hiljem enne kaks tuhat kaheksateist lõppu, mis tähendaks ka seda, et see vaidlustamatu raamistik, kui antud ettepanek vastu võetakse, on meil selge raamistik ning see kohalduks ka Nord Stream kahele. suur tänu ja olen valmis nüüd vastama teie küsimustele, aitäh! aitäh, härra direktor! see on äärmiselt oluline arutelu, see ei ole esimene kord, kui me siin parlamendis seda teemat käsitleme ning tuleb tõesti endale meenutada, head sõbrad, et me sel teemal pidasime kolm täiskogu arutelu ja parlamendis oli ka kuulamine Nord Stream kahe konsortsiumiga ja kõik need järeldused, mida mainis nüüd ka direktor Borchardt, olid meie arutelude käigus äh, täpselt samad ja selge enamus kolleegidest, kes seda teemat käsitlesid, olid ka samal seisukohal ning viimatine arutelu toimus ainult kuu aega tagasi, septembri keskel, täps-, sarnasel teemal. seega see on äärmiselt oluline, et me käsitleme ka seda volituse teemat ja tahaksin, et komisjon võtaks teadmiseks, et täiskogu arutelud tunduvad sama, toimuvad samal viisil. nüüd palun fraktsioonide esindajaid ja kõigepealt saab sõna härra Saudargas. Thank you very much uh.... Eh. aitäh. nüüd on palju selgem äh, mis praegu toimub ja mu küsimus on järgmine. ja see on pigem üldine. kas te võiksite täpsustada konkreetsemalt neid erinevusi Nord Stream ühe ja Nord Stream kahe vahel? mis siis kvalitatiivselt ikkagi toimub, mis need peamised erinevused on aitäh uh,! Thank you um...! aitäh! proua Werner, palun nüüd. ja herzlichen Dank auch erstmal für den au-. suur tänu, suur tänu selle arvamuste vahetuse võimaluse eest, mina ei arva, et Nord Stream kaks ei ole poliitiline projekt, maagaasipoliitika on alati poliitika, igal juhul on sellel väga palju pistmist äh, poliitika ja ka muidugi majandusega, aga mul on mõned konkreetsemad küsimused. kõigepealt mitmekesistamine. see tähendaks seda, et üks oluline partner, Holland, jääks kõrvale, peaasjalikult vist geoloogilise, geoloogilistel põhjustel. kuidas siis see on selle Nord Stream kahega? ja veel üks küsimus nimelt äh, normatiivne raamistik, äh, see läbirääkimiste mandaat. kui äh, see nüüd läbi läheks, ei lähe läbi ilmselt, selle vastu mul ei oleks ka midagi, aga küsimus on selles, et kuidas me saaksime kolmandaid riike sundima komisjoniga läbirääkimisi pidama, tegelikult ju nad seda ei pea. Nemad ei allu Euroopa õigusele nii et nii Gazprom kui ka ka teiste puhul tahaksin ma jätta juurdepääsu selle neile vabaks muidugi, aga mida see siis tähendaks õiguslikult, kas see muudaks midagi selle puhul ja selle, selle normatiivne raamistik, see ei puudutaks siis mitte ainult Nord Streami ja see mullegi meeldib, vaid kõiki gaasitorujuhtmeid, mis kuskil Euroopas äh, maalt välja tulevad ja see oleks meie jaoks väga tähtis. Neid asju tuleks omavahel võrgus-. niimoodi oleks võib-olla mitmekesistamine võimalik. ja veel üks küsimus Ukraina kohta. kas äh, meil on juba investor, kes äh, sealse mädanenud torujuhtme niimoodi parandaks, et gaas oleks, maagaasi oleks võimalik ka läbi selle vedada uh,? Thank you very much! aitäh! pan Krasnodeb, kolleeg Krasnodarski, palun. E, e, suur tänu. ma tahaksin tänada teid ja kom-, tervet komisjoni, et te olete nii äh, aktiivselt tegutsenud. ma arvan, et teie vastus on õige te ise olete, ütlesite, et on teatud õiguslikud lüngad, me oleme kõik nõus, et tuleb äh, rakendada reegleid, mis kehtivad kõigile ja omalt poolt Euroopa Parlamendis oleme teinud kõik, mis võimalik, selleks, et võimalikult kiiresti see küsimus lahendada. minu poolt üks märkus. kolleeg rääkis sellest, äh, milline poliitiline tähtsus on sellel projektil Nord Stream kaks on midagi enamat kui lihtsalt energiavarustuskindlus. see ületab kaugelt energia ja majandusaspektid. sellest on saanud sümbol, topeltstandardite sümbol. kui euroskeptilisus kasvab teatud riikides, siis just selliste algatuste pärast nagu Nord Stream kaks need ei ole mitte ainult äh, Euroopa partnerite algatused, see ei ole ainult Gazpromi algatus, antud juhul Gazpromil on Euroopa partnerid. me teame väga hästi, et see torujuhe viib ühte riiki, millel on oluline roll Euroopa Liidus avalikus arvamuses ja nüüd äh, on üritanud veenda, et see riik kaitseb alati solidaarsust ja nii edasi ma räägin loomulikult Saksamaast ja ma arvan, et sakslased ei ole kõik teadlikud üldse sellest küsimusest, sageli räägin oma üliõpilastega Saksamaal ja huvitav on see, et avalik arvamus Saksamaal on halvasti informeeritud. see on väga tähtis teema ja see ei puuduta mitte ainult Saksamaad, puudutab tervet Kesk-Euroopat, Ida-Euroopat, Ukrainat see on otsustava tähtsusega tegelikult. Euroopa idee enda jaoks, kuigi see võib nüüd kõlada natuke pidulikult. see on väga sümboolne projekt, mis on vastuolus meie väärtuste ja reeglitega. suur tänu, proua Harms! no ma tahaksin äh, veel kord rõhutada seda, et äh, mina olen täiesti komisjoni argumentidega nõus aga minu ja minu fraktsiooni jaoks äh, selles äh, tuleviku investeeringute küsimuses energiavaldkonda tuleks mitmekesisuse kõrval mõelda äh, dekarboniseerimisele. mida rohkem me selliseid projekte üles ehitame fossiilsetele kütustele, siis äh, peame me kogu aeg ka amortiseerimisega tegelema, kuid äh, Euroopa Liit on ju ometigi Pariisi kokkuleppega võtnud endale selge kohustuse dekarboniseerimise suunas ja ma arvan, et siin ei tohiks ka tekkida vasturääkivusi. aga üldiselt olen ma arvamusel, et äh, Saksamaa liiduvabariik tahab äh, sõlmida selle projekti Venemaaga ja tegelikult äh, on see tekitanud suuri kahjusid, sest et juba varem on üritatud mitmekesistamise osas teisi mõtteid eirata, on olnud neid, kes on pakkunud välja teisi lahendusi ja see olukord, mis praegu on tekkinud, on see, et väga paljudes Euroopa liikmesriikides ei usaldata enam äh, seda äh, ettevõtmist ja miks see on nii juhtunud, sellepärast et teised liikmesriigid pandi fait accompli ette. et Venemaa ja Saksamaa kogu aeg ütlesid, et tegemist on äh, puhtalt äh, majandusliku ettevõtmisega, et sellel ei ole mitte midagi pistmist poliitikaga. Äh, Saksamaa ja Venemaa on aastaid üritanud omavahel kokkuleppeid sõlmida, kus teised jäetakse lihtsalt kõrvalvaatajaks. ja sellepärast arvan mina, et äh, komisjon peaks jääma nõukogu vastu endale kindlaks ja ütlema, et peavad siin kehtima Euroopa-ülesed reeglid, sest muidu see asi ei toimi. räägiti siin ka Ukraina huvidest. ma arvan, et äh, see ei ole sugugi mitte ainult Ukraina huvides, vaid Euroopa Liidu huvides, et Ukrainas oleksid head majanduslikud väljavaated, et seal oleks majanduslik areng võimalik ja see projekt tegelikult, mis praegu on sepitsemisele, on suunatud otseselt Ukraina nii majanduslike huvide kui ka finantshuvide vastu. seega oleks meie endi huvides tegelikult Ukraina nii kiiresti kui võimalik positiivsele tasandile tuua, nii et ma ei peaks seda sugugi vähetähtsaks ja veel lõpetuseks, ma ei saa absoluutselt ikka veel aru, miks minu koduriigis ehk siis Saksamaal on nii palju inimesi, nii palju poliitikuid, kellel ei ole üldse mitte mingisuguseid äh, julgeolekuga seotud äh, kõhklusi selles küsimuses, mitte ainult energiatarnekindluse osas. kui me kaheksakümne protsendi ulatuses oleme maagaasi tarnete osas sõltuvuses ühest konkreetsest torujuhtme koridorist. mida see julgeolekule tähendab uh,? Thank you very much. suur tänu. härra Kohlitšek. Děkuji, pane předsedo. Paní Harmsová mě zase... Mm, suur tänu. Proua Harms tõstatas praegu küsimuse. miks me, miks me toome USA-st sütt, kui me tahame varustusallikaid mitmekesistada, mis vahe aga, aga Liibüa ja Itaalia vahest torujuhe, kuidas on võimalik, et komisjon julgeb valida välja ainult ühe majanduskokkuleppe ega tunne huvi teiste vastu? on selgelt tegemist selektiivse lähenemisega. minu teine küsimus härra Buršatile. ma, miks Bulgaaria ja Balkani riigid on pidanud South Streami projektist loobuma? kui te ei anna vastust, siis on midagi selgelt viltu. ja veel üks küsimus. Lõuna-Euroopa oleks äh, saanud, äh, saanud niimoodi gaasi, aga Turkish Stream ilmselt äh, võtab selle enda kanda uh,. Thank you very much. suur tänu. Korek Karinš. suur tänu, president. ma jäin hiljaks ja mind väga häirib see, kuulsin küll lühikest ülevõtet, mul on üldine küsimus mis puudutab komisjoni tööd ja Nord, Nord Streami torjujat, kuulasin ka, mida, mida Rebecca Harms ütles. meil on Energialiidu eesmärgid Euroopa Liidus, need on väga selged. sõltub sellest dekarboniseerimine, konkurentsi tõus, ühe, ühest allikast sõltuvuse vähendamine, mitmekesistamine, Nord Stream selgelt on kõige selle vastu, mida me oleme siin parlamendis teinud ja mida nõukogu on teinud ja mida ka komisjon on teinud. nii et pole mingit küsimust Euroopa poliitika kontekstis see projekt on kõige vastu, aga probleem on selles, et enamasti on tegemist rahvusvaheliste vetega ja õiguslikud probleemid tekivad, kuivõrd et tegemist ei ole Euroopa jurisdiktsiooniga, ja torujuhe tuleb välja siis territoriaalvetesse Euroopa territooriumil, et millisel hetkel Euroopa õigusaktid, Energialiit ja monopolide vastased sätted siis jõus, kehtima hakkavad, nii et minu küsimus komisjonil on kohustus töötada selles raamistikus, mille parlamendi ja nõukogu ühiselt vastu võtavad. kõik õigusaktid Äh, neid võib alati parandada ja ma arvan, et antud juhul on midagi puudu õigusaktidest, mis annaks meile ka hambad, sest kui me õigusakte vastu võtame, keegi ei mõelnud, et midagi sellist võiks äh, juhtuda. nüüd on küsimus, kas te olete selgelt äh, selgeks teinud, mida võiks õigusaktides muuta? kas on ka konkreetne plaan, kuidas seda teha ja kui kui nõukogu ja parlament võtaks vastu sellise muutuse, ületamaks lüngad, kas sellest oleks piis, kas see oleks piisav selleks, et te tõesti saaksite tegutseda? ja kuidas seda otsesemalt öelda, nurjata selle jõupingutuse õõnestada energialiitu? suur tänu. head kolleegid, daamid ja härrad, kas keegi soovib veel sõna? ütleksin teadmiseks, mis on ka oluline meie diskussiooni kontekstis, eelmisel nädalal Euroopa Komisjon teavitas meie koordinaatoreid, mõned on ka täna siin, ja ITRE esimeest ehk siis mind, et direktiivi läbivaatamine, mis puudutasid maagaasi siseturgu, eriti äh, interkonnektoreid kolmandate riikidega, et see on nüüd ettevalmistamisel. kuus koordinaatorit vähemalt kaheksast arutasid seda teemat ja oleme valmis ka kiire tee menetluseks. seda teemat me arutame täna pärastlõunal kell viis. see tähendab, et äh, viiekümne minuti pärast. minu küsimus äh, direktor Borchardile. millal võiks teie ettepanek lauale tulla? sest nagu näete, meie oleme peaaegu juba valmis. nii on ka muuseas komisjon raske on nüüd hetkel konkreetset kuupäeva teile öelda. plaanid on käimas, aga mina tahaksin öelda, et me võime seda oodata novembri esimesel poolel. kui ma nüüd, kui lubate, siis ma vastaksin nüüd küsimustele. Ürit-, üritan kõigile vastata. härra Sadargas, mis vahe on Nord Stream ühel ja kahel ja miks komisjon ei ole tegutsenud eh, nii nagu praegu Nord Stream ühe puhul. Lähme ajaloos tagasi. Nord Stream üks oli midagi, mida komisjon tervitas ja ka parlament muuseas tol ajal, sest seda nähti kui nurgakivi, mis võimaldas parandada varustuskindlust. aga õigusliku raamistiku küsimus tõusta, tõusetus juba siis. tollal oli mõte aga selline et Vene Föderatsioon ja Euroopa Liit sõlmivad üldise raamistiku, mis puudutab infrastruktuuri ja seal oleksime me pannud siis paika kõik põhimõtteid, millest tuleb kinni pidada igasuguste torujuhtmete puhul, kaasa arvatud Nord Stream üks. Need põhjustel, mida ma ei ole kunagi tegelikult teada saanud, seda ei, ei ole kunagi juhtunud seda raamkokkulepet infrastruktuuri osas Venemaaga ei ole kunagi sõlmitud. see oli aga õhus ja ma mäletan, kui mina alustasin tegevust energiavaldkonnas ja vastutasin ka Venemaa eest, siis Venemaa pool mainis seda paaril korral, aga vastust meie poolt ei tulnud ja siis Krimmi annekteerimisega kogu see asi langes üldse ära. aga see oli kavas, ütlen teile ja komisjon oleks muidugi võinud tegutseda vastavalt rikkumismenetlusele näiteks, aga see oli kaalutlusõiguse küsimus ja tol hetkel oli tegemist positiivse infrastruktuuriprojektiga ja äh, nüüd, nagu öeldud, Nord Stream kaks on hoopis üks teine planeet. aga nüüd läheksin üle oma emakeelele, et vastata äh, prouadele Wernerile ja Harmsile. Use kasutan siis seda võimalust äh, kord ka rääkida saksa keeles, kõneleja ütleb, et ta ei teagi, kas ta veel oskab. proua Werner. mitmekesistamine, jah, äh, Hollandi toodang äh, Groningenis praegu väheneb ja me peame arvestama üldse tootmise langusega ka Põhjamerel umbes kolmekümne viie, kolmekümne kaheksa miljoni kuupmeetri osas. Te küsisite, et kas Nord Stream kaks selles osas ei ole sugugi mitte midagi positiivset? ka meie arvestame kõigepealt sellega, et suur osa või vähemalt väga suur osa sellest äh, mahust äh, tuleb äh, veeldatud maagaasi impordist, mis meil on praegu ka nii, nagu te teate, meil on maagaasiterminalid, mis ei ole piisavalt varustatud ja see on kindlasti valdkond, kus me tahaksime natukene rohkem konkurentsi sekkuda. E, nimelt ka Rahvusvahelise Energiaagentuuri analüüs näitab seda, et mis puudutab e, Euroopas e, veeldatud maagaasi sissevidu, siis see aastaks kaks tuhat kakskümmend kahekordistub. sellega tuleb arvestada. teine osa loomulikult on kaetud Venemaalt tuleva maagaasiga, aga mitte ainult me eeldame, et äh, näiteks äh, ka maagaasiimport äh, Vahemere piirkonnast suureneb. seal on meil uued leiukohad Iisraelis ja Egiptuses. nii et me ei räägi siin mitte ainult Venemaa maagaasist, mis meid siin nüüd hädast välja aitab ja ütle, ja me ei saa öelda, et meie enda tootmise languse saab heastada ainult Venemaalt tuleva maagaasiga Te esitasite väga tabava küsimuse selle kohta, et eh, kuidas nende läbirääkimistega on. me saime küll läbirääkimiste volituse, aga ega me iseendaga läbi ei saa rääkida, meil on vaja ka partnereid huvitaval kombal volinik Šefčovitš kohtus Venemaa energeetikaministri eh, Novakiga ja nad rääkisid sellest. huvitav selle juures oli see, et minister Novak ei öelnud, et meie jaoks ei kehti Euroopa õigus üldsegi mitte ja nii edasi, vaid äh, oli üsna vaiki selles küsimuses, ütlesid, et me jälgime arutelusid läbirääkimiste volitsuse osas ja langetame siis õigel ajal oma otsuse. mina arvan, et see väga ettevaatlik lähenemine on seotud ka sellega, et venelased teavad äh, väga hästi, et see, mis meil kavas on, ei ole mitte mingisugune äh, hävitav lähenemine, vaid me tahame äh, õiguskindlust investoritele. ja selles mõttes on kõikidel osalistel huvi, et kui selline torujuhe tõesti realiseerub, siis tehakse seda vastavalt kõikidele kehtivatele reeglitele ja ühtne reeglistik kõigi jaoks täiesti selge, see ei ole mingisugune Gazpromi või Nord Stream kahe poolt äh, vermitud seadusandlus, millest me hakkaksime lähtuma, aga muidugi on tõsi see, et iga torujuhe ehitatakse välja vastavalt äh, konkreetsetele tingimustele ja meie peame seda vastavalt nendele tingimustele ka hindama. ja siis Ukraina, kuidas on torujuhtmega nagu Ukrainas, kas on leitud investor? komisjonis on töögrupp, kuhu kuuluvad erinevad äh, Euroopa ülekandevõrgud äh, ja just eelmisel nädalal esitasime selle töögrupi töö tulemused. ja selle tulemuseks on siis minu jaoks nüüd ülesanne, et me peame Ukraina valitsusega läbi rääkima, et kuidas see Naftogasi projekt üldiselt välja näeb ja kuidas ülekandevõrgud ja ülekandevõrgud Ukrainas on osa sellest. ma ei saa siin nimesid nimetada, aga neli erinevat Euroopa ettevõtet on tõsist huvi üles näidanud selle süsteemi, vähemalt transiitsüsteemi ülevõtmise osas. ka see on väga oluline argument, kui me räägime sellest, et millised on reeglid siis pärast seda projekti, et kas ei oleks siiski võimalik transiit üle Ukraina, kui see süsteem on Euroopa ülekandeettevõtete hallata Pro Harms Teie rääkisite ka väga olulisest küsimusest tulevikuinvesteeringutest, et miks me ikka veel maagaasi taristustesse investeerime. see ei ole küsimus, mis puudutab äh, ainult Nord Stream kahte, vaid kogu meie energiapoliitikat ja teil on täiesti õigus loomulikult. ja selles mõttes ongi komisjon hakanud natukene teistmoodi mõtlema. me oleme öelnud, et enne uute torujuhtmete ehitamist, millise torujuhtmega siis tegemist on, tuleb kõigepealt keskenduda tänaste torujuhtmete optimeerimisele. digitaliseerimine, vastutav volinik oli hetk tagasi teie ees, annab meile ka uued võimalused, see annab meile võimaluse tõesti ka neid äh, seniseid äh, torujuhtmeid optimeerida. nüüd dekarboniseerimine Nord Stream kahe kontekstis muidugi öö, äh, ei saa sellest üldse rääkida, aga kui me arvame, et iga sektor elektrifitseerub, et kujuneb, et kas me siis ajame sellist maailma taga, kus kõik põhineb elektril või me ütleme, et pikemas perspektiivis on meil vaja duaalsüsteemi, millest ei ole täiesti eemaldatud maagaasi või milles ei nähta maagaasis ainult äh, üleminekutehnoloogiat, vaid et äh, maagaas on pikaajalisem tehnoloogia, siis selles osas ma ütleksin, et meil on väga hästi välja arendatud võrk ja infrastruktuur. ja tegelikult küsimus, et kas me taastuvat maagaasi ei peaks pigem tõstma prioriteediks. on väga palju huvitavaid mõtteid selles osas mõlgutatud ja komisjon kavatseb sellele ka nüüd siis keskenduda, üritame neid plaane edasi arendada ja võib-olla õnnestub ka siin selles kojas neid arutelusid pidada. see, mida te ütlesite Ukraina kohta, et see on loomulikult ka majanduslik küsimus, jah, arusaadav, me räägime väga olulisest sissetulekust, mis on oluline tuleviku jaoks. Uh... Lähen inglise keelele tagasi, professor Krasnodevski küsimus ei olnud võib-olla päris küsimus, aga ma saan täiesti aru teie kommentaarist see on tõsi. informatsioon sedasorti infrastruktuuriprojektide osas on tõesti otsustava tähtsusega, aga ma pean ka olema aus ja ütlema, et on ka positiivne narratiiv Nord Stream kahe ümber, ehk siis, et lääne turud tarbivad kaheksakümmend protsenti ja majanduslikust seisukohast võib väita, et gaasi toomine otse turule, kus tarbimine aset leiab, on majanduslikust seisukohast äh, väljaspool kriitikat, aga nagu proua Harms ütles ja nagu ka mina vist olen juba kokku võtnud, et mis puudutab meie poliitilisi eesmärke, energialiitu, meie äh, mõtlemis, meie vaimu, siis siinkohal ei ole see projekt kuidagi kooskõlas meie eesmärkidega härra Kohlitšek, te ütlesite, et meil on selektiivne lähenemine. ma ei saa teiega siin nõustuda. see ei ole selektiivne lähenemine. Te mainisite Norra torujuhtmeid, aga Norra torujuhtmeid katavad valitsustevahelised kokkulepped, mis on sõlmitud Saksamaa ja Norra vahel. mida meie nüüd soovime Euroopa tasandil on valitsustevaheline kokkulepe Norra ja Saksamaa vahel ja algselt ütlesime me Saksamaale, tehke sedasama Nord Stream kahe puhul, aga Saksa valitsus ütles ei, me ei taha läbi rääkida selle üle. ja seega oli palli meie väravas liikmesriigi ja kolmanda riigi vahel, saab sõlmida kokkuleppe või siis teha, saab seda Euroopa tasandil, kuna Saksamaa seda ei soovi, siis peame meie tegema seda, see ei ole mingi selektiivne lähenemine. teised torujuhtmed, samuti Alžeeria, on kolmanda osapoole ligipääsekut siin tegu, ei tähenda, et me ei jäta seda tähelepanuta, ainus erand on Nord Stream üks, kus on õiguslikus, mis on õiguslikus vaakumis ka veel täna nüüd South Stream. Te küsisite, miks komisjon on sundinud Bulgaariat seda tühistama. ei, me ei ole seda soovinud. põhjus, miks see projekt nurjus, see oli Vene poole otsus ja mida meie tegime? meie rakendasime hanke eeskirju. detsembris juhtus Bulgaarias järgmine. seal toimus avalik hange kahekümne kolmandast detsembrist jaanuari keskpaigani, pärast siis äh, ortodoksi jõule, ainult Vene ajalehtedes ilmus hankekuulutus ja see oli see, mida komisjon kritiseeris ja ütles, tegemist on avaliku hankemenetlusega, mis äh, rikub meie seadusi. ja ütlesime, et seda ei saa lubada ning tuginedes sellele alusele, Venemaa Föderatsioon Gazprom ütles, olgu, me loobume South Streamist, see ei olnud mitte komisjon, kes äh, seda soovis. meil ka selle torujuhtmega on olnud probleeme, see on tõsi, aga me olime Vene poolega kõnelustes selleks, et, et äh, tekitada äh, regulatiivne raamistik. ma osa-, ole, osalesin seal ise, aga see, selle me siis peatasime sellel hetkel, kui Venemaa annekteeris Krimmi ja sellega see lugu ka lõppes ei olnud asi sugugi selles, et me oleks sundinud Bulgaariat äh, tühistama seda projekti. ja lõpetuseks, härra Karinš, hea küsimus. õigusloomelise ettepanekuna parlamendile ja nõukogule, mida me siis pakume, see, et täielikult rakendataks kolmandat energiapaketti. see on meie plaan ja näeme ette ka juba muudatusettepanekud, mis tulevad gaasidirektiivile. aga sisuline küsimus on see teine küsimus, et kas see saab olema tõhus, kas sellest piisab? ma võin öelda, et kõige radikaalsem ja tõhusam lahendus oleks veto. et me saaks äh, vetoõiguse, kontrollime, vaatame, kas infrastruktuuriprojekt vastab meie poliitiliste eesmärkidele või mitte aga sellega on see probleem, et meil on WTO. kui me sellise veto õiguse sisse viime, siis saab olema väga raske seda õigustada rahvusvahelises foorumis, see oleks piisav. kolmanda energiapaketi jõustamine oleks meile abiks, kuidas opereerida nende torujuhtmetega, see juba oleks, see oleks juba midagi, meil oleks rohkem konkurentsi, ligipääs, läbipaistvus, äh, mittediskrimineerivad tariifid, kõiki neid asju me saaksime siis jõustada, aga kas sellest nüüd piisaks? ma kahtlen selles, sest ma, ma või, ma kujutlen, et selline torujuhe nagu Nord Stream kaks võib isegi vastata nendele põhimõtetele. aga probleemid Äh, poliitika eesmärkide osas jäävad lahendamata, isegi kui me leiame viisi, kuidas see torujuhe võiks olla vastavuses kolmanda energiapaketiga, siis ikkagi oleksid äh, samad probleemid äh, poliitikate poolelt. Need ei kao lihtsalt tänu kolmandale energiapaketile, sellepärast oleks vaja minna kaugemale ja kui me seda tahame teha, ja ma ei välista, et me ei võiks kiirmenetlust kasutada. Ka-, me valmistume aastaks kaks tuhat kakskümmend täielikku gaasituru reformi ettepanekut. see kaasaks paljusid asju, ka neid, mida ma juba mainisin, ja see võiks olla asi, mille üle uuesti mõelda, mida uuesti hinnata, et kas see jutumärkides veto sobiks äh, rahvusvahelise õigusega või mitte. aga ma arvan, see tasuks end ära, sest et minu arvates ainus tõhus instrument, milleks meil oleks, millest meil oleks abi, oleks, oleks see, et lahendada äh, need probleemid, mis meil on täna. Your... suur tänu kõigi vastuste ja märkuste eest, härra direktor. meil on veel natukene aega jäänud, nagu te näete mul on veel mõned lisaküsimused. härra Langen näiteks. lühike küsimus, jäin natukene hiljaks, sellepärast et äh, esialgu oli kirjas, et kella kuueteist null nullini on siin volinik ja siis alles Nord Stream. ja seega ma nüüd vabandan, kui esitan küsimuse, millele te olete juba ammu vastanud. kõigepealt artikkel äh, sada äh, üheksakümmend neli, te ütlete, et äh, meil on õigushinnang selle kohta, kuidas me nüüd saaksime tagada selle, et nõukogu siin ka mingi otsuse langetab. kuidas see välja näeb, äh, lisaks sellele vetoõigusele, millest te rääkisite ja teine küsimus, võib-olla te juba ütlesite seda, siis ma vabandan. aga teine küsimus jah, kui ma nüüd teist õigesti aru sain siis Nord Stream ühe puhul oli õiguslik eh, ta selge, kõik tahtsid seda infrastruktuuri, keegi ei olnud sellele vastu, naaberriigid kõik osalesid, keskkonnauuringutega oli ka korras ja nii edasi ja nii edasi. ja siis ütlesid, et eh, Saksamaa ja Norra vahel sõlmiti kahepoolne kokkulepe. kui nüüd Saksamaa Venemaaga kahepoolse kokkuleppe sõlmivad, meie endine eh, liidukantsler on seal ähm, väga kõrgel positsioonil, kas siis oleks samamoodi nagu Norraga? miks Saksamaa seni on andnud ennast siis tagasi? või oli asi lihtsalt jällegi äh, Saksamaa liiduvabariigis, et otsustatakse meil alles siis, kui kõik teised on juba ära otsustanud? härra Karinš, lühike lisaküsimus, ma kuulasin teie vastust, päris huvitav ma saan aru, et ütlesid, et komisjon võiks proovida kasutada vetoõigust, aga veto ja võiks WTO-s püsima jääda. mulle tundub, et siin on meil kahene valik, võib otsustada, et asi ei ole selge ja seega me seda vetot ei kasuta, sest et see võib-olla ei lähegi läbi. aga sellisel juhul see Nord Stream heidetakse välja ja meie poliitika eesmärke rikutakse. teine lähenemine võiks olla äh, leida viis seda vetot siiski kasutada ja tuua asi WTO ette. ja võib-olla see lähenemine oleks lõpuks ikkagi viljakas, sest WTO-s on veel võimalus võita. kaotajaks jääte kindlasti siis, kui te mitte midagi ei proovigi. nii et miks mitte seda vetot valida? kasutage vetot, muutke seadusandlust, mis meil kaotada on lõppkokkuvõttes? sest et kui te seda vetot ei kasuta, siis olete tegelikult juba ikkagi lüüa saanud. härra Kolitšek härra Borchardt, veel paar küsimust. kui Ukraina delegatsioon meil külas käis Euroopa Parlamendis, ütlesid nad meile, et see torujuhe on nendel äh, suurepärases korras, sellega ei ole mitte mingisuguseid tehnilisi raskuseid. ja teine küsimus veel, miks komisjon ei tegele põhja ja lõuna vaheliste maagaasitoru juhtmedega otsus on ju ja tegelikult võiks see kõik olla juba valmis ja täna ei ole see nii. miks? Te loobusite maagaasi importimisest äh, lõunas poolt miks te loobusite Turkish Streamist või Nabucost, mis sest Nabucost täna on saanud? või lähme kaugemale Venemaa ja Bulgaariaga? miks mitte, miks te ütlesite lahti South Streamist? ja miks ei ole mitte ühtegi küsimust esitatud Iraani kohta? Iraani võimalused on väga suured maagaasi eksportimisel. äkki teate paremini kui mina, aitäh! suur tänu, kolleegid, kas keegi soovib veel sõna? sest kolmandat vooru me enam ei luba. keegi rohkem sõna ei soovi. sellisel juhul härra Burkhardt, härra Lange. jah, ma kinnitan teile, et äh, sada üheksakümmend neli artikkel saab olema õiguslikuks aluseks ja me oma ettepaneku sellele üles ehitame. ja teie küsimus, et miks maksa, miks Saksamaa <laughs> ei ole kahepoolseid läbirääkimisi käivitanud Saksamaa ja Venemaa vahel? me oleme selle küsimuse esitanud kõikidel tasanditel, volinike, asepresidentide tasandil ja ainus vastus, mille ma olen saanud, on see, et see pole seni olnud vajalik ehk teisisõnu, nad varjuvad oma õigusliku arvamuse taha, et eh, ei ole mitte ühtegi eh, seadusandlust, mis siin kehtiks ja nad ei pea omavahel läbi rääkima. see on ainus põhjendus, mis mul on pakutud. see on jätkuvalt eh, Saksamaa positsioon ka täna töögrupis nõukogus, nii et selles osas nad järjepidevad. härra Karinš, jah mulle see mõte meeldib. Teil on õigus, kui ei proovi, siis ei tea. me peaksime väga tõsiselt seda võimalust kaaluma. aga seda ei ole võimalik teha kiirmenetluse kaudu. kui me selle asja välja pakume, siis tuleb kõigepealt läbi viia mõjuanalüüs ja nagu te teate isegi, mõjuanalüüsi koostamine võtab aega praegu me tahame kiiret lahe, lahendust, et kolmas energiapakett saaks äh, rakenduda. no ja siis vaatame, kas sellest piisab või peaks tegema midagi veel ära. härra Koolitšek. milles peitub tõde, kui te vaatate neid torujuhtmeid? minuni jõudnud info kohaselt kui te vaatate Ukrainas, seal on kaks suurt torujuhet, transiittorujuhet, siis vähemalt kaks koma neli miljardit dollarit on vaja renoveerimiste, renoveerimiseks, see on fakt. asi ei ole selles, et nad on läbi mädanenud. päris jah. aga tõsi on ka see, et Jukatrans, kas praegune haldaja ei ole tegelikult teinud seda, mida oleks pidanud tegema, nad ei ole transiidist äh, saadud lõivutulu suunanud äh, torujuhtme kaasajastamisesse. investeeringuid on vaja, aga mitte just kaheteist miljardi ulatuses, mida vasta-, väidab Gazprom. meieni jõudnud info kohaselt kaks koma kolm miljardit. Põhja-Lõuna koridor ja te viitasite ka Nabucole. tegelikult ju tuleb, nimi on lihtsalt teine meie toetame Euroopa ühendamise rahastu vahenditega Bulgaariast äh, tulevat torjujat, äh, mis läbib Rumeeniat äh, ja jõuab lõpuks Austriasse. see on põhimõtteliselt äh, identne Nabukoga. ja Turkish Streamist rääkisite ka. Turk Stream üks tuleb äh, ja kiiresti ja see, sellega transporditakse gaasi Venemaalt Türki, aga siis on küsimus teisest torujuhtmest, mis sellest maagaasist saab selles osas on Venemaa pool vastanud äh, väga värvikalt. kõigepealt äh, on nad selle gaasi müünud läbi, üle Kreeka Itaaliasse, samas on nad sellesama gaasikoguse lubanud Bulgaariale vedada läbi nende transiiditorude, nii et tegelikult keegi ei tea, mida Gazprom plaanib. nagu ikka, äh, paiskavad kõik õhku, üritavad lõhestada, kiilu lüüa Euroopa Liidu liikmesriikide vahele kõigile midagi pakkuda ja selles mõttes ära osta äh, liikmesriigid ja lõhestada meie ühtsuse ja nüüd Bulgaaria ja South Stream ka. kui South Streami peatas Vene pool, mitte meie, vaid Vene pool, siis jällegi Borisov, peaminister, kaebles ja ütles, mis ma nüüd siis pihta hakkan meie oleme nüüd arendanud välja Bulgaaria valitsusega projekti ähm, Balkani maagaasikeskus, me tahame Varnas luua kauplemisplatvormi, kust jõuaks maagaas tervesse regiooni, sealhulgas Lääne-Balkani riikidesse ja mitte ainult maagaas, vaid ka veeldatud maagaas Kreeka äh, terminalidest ehk me loome Kreeka ja Bulgaaria, Bulgaaria ja Serbia vahel ühendused ja oleme juba tellinud Bulgaaria ja Rumeenia vahelise ühenduse tulevikus on äh, Musta mere piirkonnast pärinev gaas tulemas äh, meile Bulgaariast ja Rumeeniast ja see ongi meie eesmärk. me tahame luua äh, selles Kagu-Euroopa piirkonnas majanduslikku väärtust, me ei taha, et nad oleksid lääne maagaasiplatvormidest sõltuvad. Nord Stream kaks nad sõltuvaks teeks ja seega on vaja sinna piirkonda midagi välja arendada, sest praegu nad sajaprotsendiliselt sõltuvad Venemaa impordist see ei ole jätkusuutlik ja seega me tahame luua platvormi, nii et nagu te aru saate, me oleme juba oma mõtetes kaugemale jõudnud, aga ka tegudes, kui te võib-olla isegi arvate, aitäh. aitäh, et täna siia tulite, härra direktor, aitäh selle põhjaliku info eest, et vastasite kõikidele küsimustele, et meil toimus see arutelu ning ootame siis komisjoni ettepanekut novembri esimeses pooles. see on ka meie jaoks väga oluline. oluline ka meie koordinaatorite kohtumist silmas pidades, seega suur tänu veel kord. head sõbrad, daamid ja härrad, lähme edasi. jõuame tänase viimase punkti juurde meie päevakorras. ITRE komisjoni lähetus Poolasse kokku osalesid mõned kolleegid, kolleeg Bonis, Spiraki, Libatška, Krasnodebski ja mina ning kahekümne teisest kahekümne neljanda maini külastasime Poolat seoses ITRE pädevustega nagu ma ütlesin, osalesid järgnevad delegatsiooni liikmed, kelle ma juba ette lugesin ning äh, meil oli kolm põhjust. esiteks tahtsime rohkem teada Poola energiasegu ja innovatsiooni kohta puhta energia valdkonnas, kohtuda Poola iduettevõtete elluviijate ja et, ettevõtjatega, et mõista mis on see nende innovaatiline lähenemine, mis on need probleemid, millega nad silmitsi seisavad ning et saada paremat aimu, millist mõju avaldavad Euroopa Liidu toetused nendele sektoritele ja kuidas seda parandada. käisime Varssavis ja Krakowis, meil oli väga tihe päevakava ja koh palju kohtumisi erinevate osapooltega. tõesti väga mit-, mitmekülgsed olid need kohtumised. esimesel päeval Varssavis kohtus meie delegatsioon mitmete eh, innovaatiliste iduettevõtetega, kes pakutavad e-tervise, pakuvad e-tervise valdkonnas lahendusi ning üld, ning ettevõtetega, kes on tegevad digisektoris. lisaks käisime Varssavi campuses ehk siis campus Varssav ning Targova viiskümmend kuus, mis on loomekeskus see oli äärmiselt huvitav, sellepärast et nad ei, see, nad ei ole mitte ainult tehnoloogiakeskus ning meid võttis vastu ka härra Michal Olsevski, kes on Varssavi aselinnapea. päeva lõpus delegatsioon reisis Zapsesse ehk siis teisel päeval külastasime puht söetehnoloogiakeskust ning siis oli meil Krakowis põhjalik kohtumine Krakowi tehnoloogiapargis ning Krakowi teaduste pargis. saime otse osapoolte käest kuulda, millised õigusaktid, mille eest vastutab ka et, ITRE mis aitaks äh, neil oma tööd tulevikus paremini ellu viia. mul on ka üks väga huvitav foto sellest külaskäigust, mida te saate siis igal ajahetkel vaadata. ja kas mõned delegatsiooni liikmed sooviksid mind täiendada? ma ei näe, et keegi sooviks, kas on küsimusi, märkusi, ei ole küsimusi, ei ole märkusi, siis suur tänu. tänane pärastlõunane kohtumine on lõppenud, aga koordinaatorid, meie alustame kell viis ehk siis üheksateist minuti pärast alustame, aga homme kell üheksa hommikul kell üheksa ja meil on üsna tihe päevakava kuni poole üheni, kui ma ei eksi. homme lõpetame pool üks ja homme pärastlõunal on teil vaba aeg. suur tänu ja nüüd kohtume kaheksateist minuti pärast koordinaatoritega